Right. Eh, colleghi, possiamo cominciare. Kallid kolleegid, alustagem tänase istungiga. Kõigepealt eh, võtame ette päevakorra. Eelmise nädala reedest on see kõigile kättesaadav olnud. Me oleme mõned muudatused eh, välja pakkunud päevakorda. Seda pärast seda seoses äh, Lõuna-Sudaani ministri külaskäiguga. nimelt juhatus, äh, laiendatud juhatuse kohtumine toimub kell üksteist kolmkümmend. nüüd äh, pärastlõunal Maagribi riikide mm, delegatsiooni juht härra Panseri ja proua Koomes, kes on Liibüa delegatsiooni eest vastutav, annavad meile ülevaate Liibüa külaskäigust ähm, siis eelmisel nädalal. tänane kohtumine seega äh, peaks kestma seitse kolmekümneni õhtul. Äh, meiega liitub nimelt õhtul Stefan Füüre, kes räägib laienemisstrateegiast. räägitakse siis kandidaat ja potentsiaalsetest kandidaatriikidest. niisiis, seda siis kohe pärast äh, Äh, volinike kolleegiumi kohtumist, kus äh, see äh, laienemispakett vastu võetakse. nüüd aga siis kahekümnes, kahekümnenda septembri ja viienda oktoobri istungite koosolekute protokollide kinnitamine. kui kommentaare ei ole, siis loeme need vastuvõetuks juhatajal teadaandeid ei ole ja seega jõuame neljanda päevakorrapunkti juurde, aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas kahe tuhande üheksandal aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas. tegemist on proua Andrek Jeene raportiga, kolleegid on üles näidanud öö, äh, suurt huvi selle vastu, nelisada kakskümmend neli muudatusettepanekut suisa esitatud. nii et öö, äh, arvestades seda, et täna pärastlõunal me peaksime hääletama, oleme jõudnud kokkuleppele juba ka üsna mitmes kompromissmuudatusettepanekus, mis äh, peaks siis äh, tagama selle, et äh, me saame natukene täpsemalt edastada oma seisukohad tuleviku inimõiguste poliitika suhtes paranes Ashtonile. Detsem-, detsembris loodame me muidugi suure häälte enamusega ja toetusega selle raporti täiskogus vastu võtta. proua Andrikiene on kokku pannud siis rohkem kui nelikümmend kompromissettepanekut ja nüüd ongi sõna proua Andrikienel endal, kes siis natukene räägib nendest muudatusettepanekutest ja selgitab neid kompromisse, kus, kus see on võimalik. jah, eh, sõna siis nüüd proua Andrek Jeenel. suur tänu, härra esimees. kõneleja ütleb, et ta räägib oma emakeeles, leedu keeles eh, kallid kolleegid, mul on tõesti väga hea meel eh, esitada ta teile oma raportit inimõiguste olukorra kohta maailmas ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles vallas Ehm, täna arutelul olev dokument ja pärastlõunal hääletusel olev dokument on peamine Euroopa Liidu ülevaade siis inimõiguste kohta maailmas. mõned märkused aasta kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa kohta. Ehm, olukord inimõiguste osas ehm, on oluliselt muutunud. tegelikult minu raport keskendub seekord natukene pikemale perioodile, kui seni seda on tehtud nimelt äh, aasta kaks tuhat kaheksa keskpaigast kuni kahe tuhande üheksanda aasta lõpuni äh, katab see raport mitte ainult äh, inimõiguste ja demokraatia olukorda maailmas, vaid keskendub siis ka Euroopa Liidu tegevusele selles valdkonnas. raport räägib ka inimõiguste rikkumisest aastal kaks tuhat kümme ja tõesti, minu meelest me ei pea alati ootama ära tervet aastat selleks, et äh, tähelepanu viidata äh, väga selgetele inimõiguste rikkumistele. kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa periood äh, on eriline periood, kõigepealt on jõustunud Lissaboni leping ning meie tööd juhivad hoopis teised tingimused. lisaks sellele loodi ka Euroopa Äh, välisteenistus. tänu Lissaboni lepingule ja muutustele on Euroopa Liidust saanud juriidiline isik, see toob kaasa väga selged äh, muutused meie jaoks. Euroopa äh, põhiõiguste harta on muutunud kohustuslikuks ja loomulikult seda kõike arvestades peab Euroopa Liit rohkem tulevikus tähelepanu pöörama inimõigustele terrorismivastasele võitlusele täpselt samamoodi. me peame oma poliitikaid paremini harmoneerima, see on ilmselge. loomulikult on inimõiguste olukorda maailmas mõjutanud ka majanduskriis, eriti eh, nende rahvaste jaoks, kes on kõige viletsamas seisus, kliimamuutused täpselt samamoodi öö, eh, omavad pikaajalisi tagajärgi öö, eh, inimõigustele eriti arenguriikides. ja loomulikult äh, mõjutab olukorda ka äh, areng moodsate tehnoloogiate vallas. ka siin äh, võime me näha teatavaid inimõiguste rikkumisi, näiteks nagu interneti tsensuur. nii palju siis sellest ajaperioodist kui sellisest. nüüd paari sõnaga dokumendi struktuurist. dokument on üles ehitatud siis peatükkidena äh, keskendutakse äh, kõigepealt sellele, milline on inimõiguste olukord maailmas, siis mida on tehtud äh, rahvusvahelisel tasandil ÜRO Inimõiguste Nõukogus, valmisvaatlusmissioonid, nii edasi on võetud arutelu alla. allpeatükke on päris palju, mis keskenduvad näiteks surmanuhtlusele, naistevastasele vägivallale, äh, rahvusvaheline inimõiguste seadusandlus ning äh, lisatud on ka uus peatükk, äh, mida soovisid kolleegid, nimelt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osas. sellesse peatüki on esitatud kõige rohkem muudatusettepanekuid. nagu härra esimees juba ütles, kokku siis nelisada kakskümmend kolm muudatusettepanekut, äh, tõesti, see arv on suhteliselt suur kuid minu meelest on see näiteks sellest, kui oluliseks me seda raportit peame. ma olen üritanud ähm, dokumendi koostada nii, et see hõlmaks äh, kõiki poliitilisi seisukohti, et võtaks arvesse terve parlamendi mm, arvamuse, mitte ei keskenduks ainult minu seisukohtadele ja meil on õnnestunud üsna mitu kompromissettepanekut kokku panna, nagu äh, härra esimees ütles, umbes nelikümmend ja täna pärastlõunal me siis neid ka läbi hääletama hakkame. ma tahaksin tänada ka, ka inimõiguste kaitseorganisatsioone, vabaühendusi, kes omalt poolt panustasid selle dokumendi koostamisse, nad on meiega teinud väga hästi koostööd. suur tänu teiepoolsete märkuste eest ja ma võin teile ainult kinnitada seda, et inimõiguste kaitsjad ja vabaühendused äh, on äh, meie kõige suuremad äh, nõunikud ja ma olen nendele väga tänulik. loomulikult kompromissettepanekud peaks olema teie kõigini jõudnud ning minu meelest ei peaks me siin nüüd hakkama neid eraldi läbi võtma või, või kellelegi ette lugema tahaksin lihtsalt tänada kõiki kolleege, kes kavatsevad aruteludes osa võtta ja juba ette tänud teiepoolsete toetavate märkuste eest. suur tänu ja järgmisena saavad sõna variraportöörid ja härra Howitt. suur aitäh, esimees, kõigepealt ma tahaksin proua Andrikeene tänada, me oleme koostööd teinud juba aastaid aga eriti tahaksin ma teda tänada tema töö eest selleaastase raporti koostamisel ta on tõesti pidanud läbi vaatama tohutu hulga muudatusettepanekuid ja alati käib sellega kaasas oht, et raport muutub lihtsalt loetamatuks, liiga paljusid asju hakatakse läbi muudatusettepanekute kordama ja proua Andrikene on tõesti teinud väga suurt tööd kompromissmuudatuste ettepanekute osas ja tahaksin oma fraktsiooni nimel siis tänada teda selle koostöö eest me oleme sellel teemal juba äh, mõtteid vahetanud äh, Inimõiguste Komisjonis, siis ei olnud äh, proua Andrikeenel võimalus ennast väljendada oma emakeeles, aga väga hea, et meil nüüd on asjad korras ja see asi jõuab täiskogule detsembris, kui arutatakse ka Saharovi auhinda. ja samuti leian ma, et siin raportis on terve rida uuendusi, mis raportöör on sisse viinud, näiteks Äh, väljendusvabadus internetis, samuti keskendumine nõukogu järeldustele, mis puudutavad naiste ja laste vastast vägivalda, need on tõesti e e raportööri panuseks, mille ta selle aasta raportisse sisse on töönud ja nagu ta ise ütles, selles raportis on ka üks väga oluline osa, mis käsitleb rahvusvahelist kriminaalkohust e see on ka kooskõlas konverentsiga, mis kohtuteemal sellel aastal toimus ja minu arvates on tegemist jällegi väga olulise panusega sellesse, selleaastasesse raportisse. minu arvates on väga oluline kohe alguses öelda, et aastate jooksul me oleme üritanud äh, muuta seda raportit mitte alternatiiviks äh, Euroopa Nõukogu iga-aastasele inimõiguste alasele raportile. me oleme tahtnud äh, koostada sellise raporti, kus parlament teostab järelevalvet just nimelt kõige selle üle, mida nõukogu komisjon ja nüüd ka siis inimõiguste esindaja on teinud ma arvan, et raportöör on äh, seda äh, lähenemist ka järginud ja kui aga kõik teised saadikud sama lähenemist ei järgi, siis tuleb neid muudatusettepanekuid liiga palju, kus keskendutakse mingitele konkreetsetele riikidele. Eh, nende vastu ei saa hääletada, nad on ju hääletusnimekirjas, on, tegu on asjadega, millega osas me kõik oleme nõus oleme. aga niimoodi lihtsalt see üldine lähenemine raportis lahjeneb ja seetõttu ma eh, ma olen, tõesti mõtlen, ma tahaksin seda rõhutada mitte ainult raportöörile, vaid ka kõigile teistele komisjoni liikmetele, et me tõesti peaksime peaksime mõtlema, kuidas seda raportit muuta võimalikult tõhusaks ja võib-olla võiks kõrge esindaja tähelepanu juhtida sellele, et varasematel aastatel on parlament raporti koostamisse andnud palju suurema panuse. näiteks Rootsi eesistumise ajal, kui ma õigesti mäletan, siis parlament mängis väga olulist rolli hoolitsemas selles, et Euroopa Liidu raportis oleks just nimelt äh, peatükk, äh, mis käsitleks ka parlamendi tegevust inimõiguste kaitsel ja väga oluline on, et Euroopa Liit nendes küsimustes kõneleks äh, ühe hää-, ühel häälel. niimoodi me saavutame parema lähenemise. ma tahaksin proua Andrikenet eriti tänada kahe kompromissi eest, üks puudutab Goldstone'i raportit Äh, see esialgne versioon oli väga erinev parlamendi enda resolutsioonist ja väga raske oli pidada läbirääkimisi parlamendi resolutsiooni üle, me saavutasime suuremate fraktsioonidega üksmeele ja oli ja on väga oluline, et me ka selle raporti kontekstis oleme saavutanud väga häid kompromisse Äh, see kompromiss on tõesti õiglane ja arukas, nii et, et ma tahaksin tänada raportööri ja samuti äh, üldise soodustuste süsteemi osas. Äh, siin on jällegi suuri eriarvamusi selles osas, kuivõrd edukas see süsteem on ja minu meelest raportöör on jällegi välja töötanud väga hea kompromissi selles valdkonnas, nii et, et ma tahaksin raportööri ka selle eest tänada. nüüd, kui rääkida sotsiaaldemokraatide prioriteetidest, siis me äh, oleme esitanud mitmeid muudatusettepanekuid, mis puudutavad sugude õigusi ja siin on ka saavutatud väga head kompromissid, jällegi äh, religioosne diskrimineerimine, me tahame välja öelda, et me oleme äh, selle vastu, et inimesi nende uskumute alusel diskrimineeritakse. näiteks ÜRO-s käivad sellel teemal praegu väga suured arutelud ja arutelud just nimelt sellel teemal, et kas ähm, inimeste usuliste veendumuste laimamine on inimõiguste rikkumine või ei. Äh, koos proua Koomesiga me äh, oleme selle poolt, et luuakse äh, Euroopa tasandil suunised sotsiaalmajandusleks ja kultuurilisteks õigusteks. Need on asjad, mis, äh, mida parlament kindlasti toetab. ja mis puudutab Guantanamot, siis ma tahaksin öelda seda, äh, pärast vahevalimisi USA-s võib olukord muutuda. meie oma fraktsiooniga tahtsime, et äh, selles raportis pöörataks rohkem tähelepanu Euroopa rollile probleemi lahendamisel. ja nagu äh, hääletusnimekirjas on öeldud, me, seal ei ole muudatusettepanekut. ja lõpetuseks tahaksin ma öelda seda, et iga-aastases inimõiguste raportis oleme me üsna kriitilised mõnede liikmesriikide käitumise suhtes selles osas ka, kuidas nad on käi-, nende riikide osas, kes on ka ÜRO Inimõiguste Nõukogus. aga ma arvan, et me oleme Kuuba, vabandust, Tiibeti osas teinud vigu. ma ei taha raportööri siin nüüd kritiseerida, kui me raportööriga kohtusime, siis äh, ta sai aru, et äh, rap-, äh, et erinevate fraktsioonide vahel oli selles küsimuses üsna suuri eriarvamusi, aga minu arvates on kahetsusväärne, et see kompromiss, sellel teemal koostatud kompromiss on ainukene, mida me ei saa äh, toetada. ma olen siiski seisukohal, et meie peame alati panema esmakohale äh, inimõigused, millised oleks ka muidu meie äh, poliitilised seisukohad ja niisiis ma kutsuksin veel kord üles, et kui rahvapartei eksperdid kohtusid sotsiaaldemokraatide ekspertidega ja arutaksid seda teemat, siis ähm, meie oleme küll selleks valmis. sest ma arvan, et kui me seda ei tee, me siis lihtsalt veame iseennast alt ja jätame üksmeele saavutamata aga see üks punkt äh, viiesajast tõesti ei vähenda selle raporti väärtust, tegemist on tõesti väga olulise raam-, raportiga ja veel kord tahaksin äh, kogu südamest proua Andrikenet tänada. aitäh ja nüüd äh, saab sõna järgmine variraportöör. aitäh mina tahaksin tänada proua Andrikeenet suurepärase töö eest, äh, selle eest, et ta on tegelenud väga põhjalikult nende muudatusettepanekutega ja on koostanud väga head muudat-, kompromissettepanekud. see raport on nüüd tõesti väga oluline sõnum Euroopa Parlamendilt, mitte ainult kolmandatele riikidele, kes on meie partnerid, vaid ka nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele ning uuele välisteenistusele ja ma kutsuksin teid üles ähm, äh, hääletama selle raporti poolt, tegemist on tõesti väga olulise dokumendiga, mis äh, paistab meil paremini hinnata Euroopa Liidu inimõiguste alast tegevust ja samuti on tegu raportiga, mis keskendub väga olulistele inimõiguste alastele teemadele kogu maailmas. ALDE fraktsiooni variraportöörina tahan ma öelda, et ma olen rahul kõigi kompromissmuudatusettepanekutega, aga mitte kõik need muudatusettepanekud, mis meie kolleegid tehti, ei ole lõppraportis aga ma tahaksin siiski öelda, et meie fraktsioon hääletab ka mõnede muudatusettepanekute vastu, mitte sellepärast, et me nendele sisuliselt vastu oleme, aga sellepärast, et nad sisaldavad liiga palju detaile või liigset keskendumist mingile konkreetsele asjale. meil on vaja prioriteete ja seetõttu me ei saa konkreetselt mainida iga konkreetset juhtumit, kuivõrd oluline see ka ei oleks ja veel kord tahaksin tänada proua Andrikeenet tema töö eest ja kutsun teid kõiki üles hääletama selle raporti poolt, aitäh! suur tänu! kolmanda variraportöörina saab sõna proua Haudala. tänan, esimees! selle raporti lisandväärtus, kui see detsembris välja tuleb, seisneb selles, et äh, see annab oma panuse Euroopa Liidu inimõiguste strateegiasse, mida kõrge esindaja meile lubanud. ma tean, et tema ja komisjon ootavad parlamendipoolset äh, panust äh, sellesse protseduuri, aga detailselt ei ole panusel paika pandud. ma usun, et Euroopa Liidu inimõiguste strateegia ülevaatamine peaks olema väga läbi paistev, avatud ja kaasav. seetõttu peaks Euroopa Parlament nõudma ka komisjoni või kõrge esindaja poolset äh, teatist või avaldust parlamendi ees niimoodi, et meil oleks avatud äh, dialoog selle kohta, kuidas äh, parandada ja uuendada Euroopa Liidu inimõiguste alast poliitikat Lissaboni lepingu raames roheliste fraktsiooni variraportöörina arvama, et proua Andrikeene on teinud suurepärast tööd, ma toetan kompromissmuudatusettepanekuid ja ta on olnud väga avatud äh, minu ja teiste kolleegide seisukohtade suhtes ja ma usun, et tulemus saab olema hea. Grazie, la parola kolleeg Schulz, Dei Verdi. tänan, härra Schulz, palun. Es liegt uns hier ein sehr guter, umfangreicher und meil on tegemist siin väga ulatusliku ja hea raportiga, mis äh, näitab inimõiguste alaseid puudujääke. sellegipoolest tuleks aga mõningaid aspekte täpsustada me ei peaks äh, rääkima ainult äh, inimõigustest, vaid ka üldtunnustatud kodanikuõigustest. mõtle näiteks aktiivset või passiivset valimisõigust, mida osades riikides kodanikele ei tagata, seda õigust äh, tihtipeale rikutakse, esineb valimiste võltsimisi ja manipuleerimisi valimisvaatluste käigus oleme täheldanud valimiste manipuleerimist äh, näiteks Venemaal ja hiljuti Ukrainas. selles raportis tuleb täpsustada ka rünnakute osa ajakirjanike vastu endistes äh, kommunistlikes riikides. Natalja Istemirova on üks näide aga rünnatud on kokku kaheksat äh, ajakirjanikku. Boris Kašinga juhtum oli just äh, ajakirjanduses. Need rünnakud on olnud väga brutaalsed ja me peaksime sellele probleemile tähelepanu juhtima siin on mainitud äh, Venemaa põhiseaduse artikli kolmkümmend üks äh, vastast äh, demonstratsiooni ja tuleb hinnata seda, et eelmisel nädalal lubati esimest korda sel teemal demonstreerida. ma ka ise osalesin sellel demonstratsioonil, aga see ei ole siiski loa andmine meie väärtustest lähtuvalt, sellepärast et seal lubati osaleda ainult kaheksasajal inimesel ja tõesti hambuni relvastatud politsei turvas kogu seda üritust. tänan. Ultimo intervento, onorevole Jägl, prego. proua Jeegle, palun. suur tänu. tänan, esimees sooviksin tänada raportööri proua Andrikeenet, aga ka kõiki variraportööre. inimõiguste komisjonis täheldasin ma, kuivõrd äh, põhjalikult on selle raportiga tegeletud. ka mina esitasin mitmeid muudatusettepanekuid ja kui kompromisse lugeda, siis äh, loomulikult ei saa selle raportiga lahendada kõiki maailma probleeme aga pärast Lissaboni lepingut nüüd uues olukorras on sellel raportil kindlasti oluline roll kanda. see raport on oluline mitmetes uutes valdkondades ja me peaksime kindlasti säilitama selle raporti äh, raamistiku. raportil on laialdane toetus ja see on vajalik, sellepärast et ainult siis, kui raport saab äh, suurema osa parlamendi soetuse, avaldab see raport ka mõju inimõiguste valdkonnas. et äh, tõesti äh, inimõiguste valdkonnas mingit mõju avaldada, peame me olema väga põhjalikud ja kannatlikud ja seda on tehtud selle raporti koostamisel. suur tänu! kas äh, raportöör soovib veel äh, lõppsõnaks äh, midagi öelda? tänan, esimees! soovin tänada kõiki kolleege, kes osalesid arutelustes, tänan neid äh, märkuste, ettepanekute ja hinnangute eest. enne hääletamist võiksime võib-olla maha istuda ja töötada välja kompromiss muudatusettepaneku Kuuba osas. mul ei ole midagi kolleeg Obiülsi muudatusettepaneku vastu, aga võib-olla me võiksime kompromissis täpsemalt kokku leppida siin mainiti ka teisi aspekte, GSP pluss, Guantanamo. mul ei ole nende osas mingisugust äh, probleemi. tänan ka ALDE fraktsiooni raportööri, tänan Heidi Haudalat ja härra Schultzi, kes rääkis inimõiguste rikkumisest Venemaal loomulikult mitte ainult äh, Natalja Istemirova, vaid ka teised ajakirjanikud on mõrvatud Venemaal hiljuti. mina ja Heidi Haudala olime ka vaatlejad äh, sellel demonstratsioonil Venemaal. me teame, kuidas Venemaa põhiseadus äh, praktikas rakendatakse. kohati oli tegemist tõesti nii-öelda leevendatud olukorraga, aga meie raport äh, katab aastaid kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa, nii et äh, me soovisime küll viidata selle aasta probleemidele, aga soovime siiski täi-, säilitada tasakaalu, sellepärast et äh, põhiliselt me räägime aastatest kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa ja üksikuid asju mainiti ka käesolevast aastast. nii et tänan teiepoolsete tähelepanekute eest ja jään ootama hääletust täna pärastlõunal Grazie, quindi. Eh, suur tänu, proua Andrikiene. tuletaksin kolleegidele siis meelde ka tähtajad, hääletame nimelt juba täna pärastlõunal ning detsembris eh, loodame siis asjaga jõuda täiskokku, kus peaks kohtumisel osalema ka siis parunes Ashton nüüd järgmine päevakorrapunkt, viies punkt Euroopa Liidu jätkusuutlik kaugpõhjapoliitika, kuid härra raportöör ei ole veel kohale jõudnud ja seega ma teeksin ettepaneku viieks minutiks pausi teha. Bene, possiamo riprendere. nii, kallid kolleegid, jätkame. ja ma tahaksin siis korrata seda, et järgmisena on vaatluse all viies päevakorrapunkt Euroopa Liidu jätkusuutlik kaugpõhjapoliitika. kolleegid, palun äh, istuge maha teisel septembril toimus Kaugpõhja alane kuulamine ja härra Kaaler pärast seda kuulamist on siis kokku pannud meie raporti Kaugpõhja poliitika kohta ja tegemist on täna siis esimese arvamuste vahetusega ja härra Kaalerile nüüd järgmisena sõna raporti pidepunktidest ülevaate andmiseks. jaa, Vemmen. austatud esimees, lugupeetud kolleegid kui tegeleda sellise teemaga nagu kaugpõhjapoliitika, siis saab selgeks, kuivõrd äh, paljud osapooled äh, juba tegelevad selle teemaga, kui paljud äh, poliitilised valdkonnad on hõlmatud ning kui palju poliitilisi kokkuleppeid ja lepinguid juba on olemas. ma ei hakka siin loomulikult Arktikast rääkides jalgratast leiutama, aga räägin sellest, äh, kuidas Euroopa Liit äh, võiks äh, aktiivselt osaleda seal piirkonnas, et me saaksime lisandväärtust ja siis lähtuvalt ka komisjoni teatisest üle-eelmisest aastast tegutseme me geopoliitilised äh, olud äh, Arktikas äh, peavad selginema ka selles mõttes, kuidas Euroopa Liit plaanib oma huvide eest seista ja Arktika poliitikas osaleda. Euroopa Liidul ei ole oma Arktika rannajoont, aga Taani ja Gröönimaa ning Soome ja Rootsi kaudu oleme me esindatud Arktika Nõukogus. Island kandidaatriigina omab äh, Arktika rannajoont ja Island ja Norra Euroopa majandusruumi liikmetena on tihedalt seotud Euroopa Liiduga ja siin raportis on mainitud ka mitmeid teisi osapooli. arvestades kliimamuutust ja õhu ja merede saastatust, on Euroopa Liidul äh, olulise majanduspiirkonnana ka vastutus Arktika ees. koostades raportit, äh, leppisime juba alguses äh, variraportööridega koostöös kokku ja ma kõnelesin mitmete osapooltega, kes selle teemaga seotud on. me oleme pannud äh, poliitilised äh, huvipunktid äh, kolme peatüki. osad nendest teemadest puudutavad konkreetselt ka Euroopa Liidu tasandit ja ma käsitlesin ka eraldi Arktika elanike olukorda meie eesmärgiks on rahu, stabiilsus, keskkonnakaitse, laevandus, kalapüük, looduslikud äh, ressursid nagu nafta ja gaas. Euroopa Liidu poliitika on suuresti kooskõlas äh, Arktikaga piirnevate riikide huvidega. raporti eesmärgiks on äh, ühendada poliitilises mõttes äh, erinevad huvid, äh, kuna meil otseselt rannajoont ei ole, siis me ei saa minna kohale ja öelda, et asju tuleb teha nii või naa või midagi ei tohi üldse teha vaid nagu ma juba ütlesin, siis äh, meil tuleb äh, üritada saavutada jätkusuutlikku arengut äh, erinevates organisatsioonides, aga ka koostöös kohalike elanikega. kalanduslaevandus, loodusressursside kasutamine, need on valdkonnad, kus tuleb tõesti kasutada kõige kõrgemat Äh, tehnilist äh, taset ja see ei peaks olema mitte kauge eesmärk, vaid äh, lähima aja praktika. seetõttu öeldaksegi siin raportis, et IMO raames tuleks panna laevandusele paika polaarkoodeks ja samuti Arktika Nõukogus toetame me päästeoperatsioonide süsteemi väljatöötamist. tähtis on äh, pöörata tähelepanu äh, kaubanduslaevastike äh, tulevastele liikumisteedele Arktikas, arvestades jää sulamist. oluline on teha koostöös nendest küsimustest kindlasti Norra ja Venemaaga väga tähtis on koostöö tehniliste standardite valdkonnas ja seda on võimalik kõige paremini teha tehnoloogia siirde kaudu, nii et äh, selline protsess oleks mõlema poole huvides kõrgemate standarditega tehnoloogia siire on oluline, kuna arvatavasti asub üks viiendik maailma nafta- ja gaasivarudest Arktika piirkonnas. ja ma leian, et äh, see on küll tehnoloogilisest vaatepunktist äh, väga tähtis. oluline tähelepanu pöörata ka sotsiaalmajanduslikule arengule nende inimeste huvides, kes seal elavad. Arktika avanemine ei peaks äh, olema ainult äh, oht, vaid seda saab ka ära kasutada, ka põliselanikud saaksid seda teha põliselanikud on juba sajandeid äh, majandanud seda piirkonda jätkusuutlikult. raportit koostades äh, rääkisin ma ühe saami naisega, kes ütles mulle selgelt, et äh, ma ei soovi elada muuseumis. nii et me ei taha luua sinna mingit suurt rahvusparki, vaid tuleb tagada jätkusuutlik areng seal piirkonnas. mis puudutab juhtimist, siis ma juba mainisin olemasolevaid äh, reegleid ja institutsioone, mainisin Arktika Nõukogu. minu arvates peaks Arktika Nõukogu olema aktiivsem ja võtma vastu siduvamad reeglid. seda sellel põhjusel, et äh, meiegi soovime sellist tugevdamist. olen oma raportis öelnud, et Euroopa Liit äh, peaks saama Arktika Nõukogus äh, alalise vaatleja staatuse, praegu on seal esindatud üksikud liikmesriigid, aga Euroopa Liit kui selline ei ole seal esindatud. ja nüüd äh, Lissaboni lepinguga oleme me ühenduse tasandile toonud mitmed pädevused ja seetõttu oleks täiesti mõttekas, et me oleksime alaliselt esindatud Arktika Nõukogus lõppjäreldused on äh, minu arvates järgmised. komisjoni peadirektoraadis Maores peaks olema institutsioonide vaheline üksus, mis võimaldaks teha sidusat äh, tööd selles vallas loomulikult äh, tuleks meil tõhusamalt ära kasutada teadus- ja arendustegevuse vahendeid. see oleks kasuks mitte ainult äh, Arktika piirkonnale, vaid Euroopa Liidu liikmesriikidele. teen ettepaneku, et äh, kogu Arktika regiooni jaoks tuleks välja töötada äh, teadus- ja arendustegevuses äh, rahastamisvahendite kogum niimoodi, et me saaksime tõhusamalt äh, teha teadusalast koostööd Arktikaga piirnevate riikidega. ma pooldan ka Arktika infokeskuse loomist. see oleks selline Euroopa Liidu poliitika vahend, mis äh, teavitaks äh, Arktika piirkonda meie huvidest ja vastupidi. peaksime kasutama Galileo projekti ja ka teisi äh, satelliidiprojekte, et kindlustada mereteede turvalisus. ja kui me saadame välja sellised äh, signaalid, äh, aktiivse osalemissoovi kohta, siis kindlasti koostöö ka paraneb. kliimakaitses ja keskkonna valdkonnas suudaksime me niimoodi ka kõrgeimad standardid tagada. Euroopa Liit ei ole praegu küll üks olulisemaid äh, partnereid äh, Arktika poliitikas, aga tulevikus me ehk saame selleks ja kui selle teemaga põhjalikult äh, tegeleda, siis ideid äh, tõesti tõusetub väga palju, ma ei saanud kõiki neid ideid siia raportisse sisse panna, sellepärast et maht on piiratud, raportöörid, ähm, variraportöörid on äh, esitanud ka mõned äh, aspektid muudatusettepanekutena ja ma ka ise esitasin ka mõned muudatusettepanekud, nii et kasutasin sellist äh, tagatrepi võimalust, et äh, sel viisil mõned väljajäänud mõtted sisse tuua. nii et jään äh, ootama arutelusid, et raportit veelgi paremaks muuta, tänan. aitäh. ja nüüd annaksin sõna jällegi variraportööridele. kõigepealt proua Jaakonsaari. suur tänu Eh, suur tänu härra Kaalerile. tegemist on väga hoolikalt kokku pandud raportiga ja huvitav eh, lugemine samuti ja on täiesti selgelt näha, et härra Kaaler on eh, võtnud selle teema endale südameasjaks ja see on innustav raport. aga üks kriitiline asi kohe alguses. nimelt raportis on selgesõnaliselt öeldud, et Arktika piirkond on äh, järjest äh, huvitavamaks äh, muutunud meie jaoks tänu kliimamuutustele ja sellega seonduvale. ma ei ole päris samal arvamusel tegelikult muutused Arktika piirkonnas siiski sõltuvad majanduslikust olukorrast ja sellest, et väga paljud tunnevad huvi mitte kliimamuutuste pärast, vaid ikkagi Arktikas peituvate maavarade tõttu loomulikult äh, need asjad on küll omavahel seotud, kuid äh, kliimamuutuste ja majanduskaalutluste jaoks on meil vaja erinevaid meetmeid me peame rääkima rohkem nendest muutustest, mida eh, muutused maailma majanduses kaasa toovad, ei tohi unustada seda, et terve neljandik seni avastamata maavaradest ilmselt on eh, Arktika põues ja mm, selles mõttes meie lähtepunkt võiks olla natukene, natukene teistsugune Äh, üldiselt äh, on maailmas kuulda ainult halbu uudiseid, äh, selle raporti puhul aga on ka midagi positiivset kuulda. nimelt, et seni on arengud olnud Arktika piirkonnas siiski rahumeelsed ja stabiilsed. Venemaa ja Norra, nagu härra Kaaler ka ütles, eelmisel nädalal lõppi, leppisid kokku piirivalve ja maavarade kasutamise osas ja see neljakümneaastane kemplus on lõpuks nüüd lahenenud me oleme näinud väga rahumeelseid arenguid, nagu ma ütlesin, ja tekib küsimus, et miks siis? seekord nii on läinud. osalt sellepärast, et Arktika piirkond on väga pikkade traditsioonidega piirkond koostöö ko-, osas nimelt rahvusvaheliste piiride Äh, alane küsimus, tegelikult seal on täiesti uus küsimus, saami rahvas peab ennast tegelikult piirideta eurooplasteks ja see on olnud kogu selle koostöö aluseks. ja Euroopa Liidu äh, keskne roll praegu on äh, just nimelt tagada seda usalduse ülesehitamise tööd ja see on meie jaoks praegu kõige olulisem, et me ei taha olla seal mitte mingisugustel võimupesi-, positsioonidel, vaid tahame just üles ehitada äh, vastastikku usaldust ja, ja minu meelest on see on väga-väga oluline me ju teame väga hästi, et eh, Venemaa absoluutselt ei ole huvitatud sellest, et Euroopa Liit midagi sekka ütleb, Kanada on olnud kriitiline ja see nii-öelda usalduse ülesehitamine on kõige olulisem. ja see raport eh, nendib täiesti õigesti eh, seda, et Arktika Nõukogu et nende positsioone tuleb toestada. seda sellepärast, et Arktika Nõukogu on praegu veel ainus ja peamine mm, äh, foorum mm, selle piirkonna jaoks, kus Arktika riigid teevad koostööd ja kuhu on kaasatud ka Arktika põlisrahvaste esindajad. see on poliitiline organisatsioon, mida tuleb toestada, nagu ma ütlesin, ja Euroopa Komisjon peab andma endast parima selle jaoks et äh, Arktika Nõukogu oleks võimalik äh, kuidagi tugevamaks muuta. praegu, arvestades väljakutseid, on tegemist suhteliselt nõrga organisatsiooniga, kuivõrd neil ei ole oma sekretariaati ja nii edasi. ja loomulikult äh, Euroopa Liidul on vaja alalist vaatleja positsiooni ja liikme rolli selles Arktika Nõukogus. kõrge esindaja Ashton on võtnud selle ka oma üheks prioriteediks Arktika Nõukogu on väga oluline organisatsioon ja üldisemalt rääkides Euroopa Liit võiks teha suuremaid ponnistusi selleks, et koostööd äh, paremini sõlmida Ühendriikide, Kanada ja Venemaaga. mida mina pean usalduse ülesehitamisel väga oluliseks, on just nimelt äh, äh, teadusuuringud ja teadusuuringute võrgustumine ja selle võrgustiku äh, tugevdamine ja et me leiaksime mingisugused äh, ühtsed äh, rahastamisvahendid teadusuuringute rahastamiseks, sest seda tööd tehakse ju Norras, Itaalias, Soomes, Saksamaal, peaaegu kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, kuid selle töö koordineerituses on nii mõndagi veel vajaka ja ma tahaksin, et see raport äh, rõhutaks ka seda, kui oluline on äh, Põhjala dimensioon ja kui oluline on avada aken Arktikasse läbi selle dimensiooni. miks me peaksime sellele keskenduma, sellepärast et on täiesti selge, et Põhja dimensioon ja eriti, mis puudutab äh, transpordi ja logistika valdkonda, sest praegu me näeme, et see võib olla kõige konkreetsem äh, koostöövaldkond Venemaa ja Euroopa Liidu vahel. sellest ei räägita näiteks uudistes või, või ajalehtedes, aga tegelikult on tegemist väga konkreetse koostööhoovaga ja Arktika akna avanemise rõhutamine oleks väga positiivne siin küll raportis räägitakse sellest, et Euroopa Liit võiks võtta juhtpositsiooni, mm, kuid äh, seda võiks veelgi rohkem rõhutada just nimelt keskkonnaanalüüsi tegemisel Arktika piirkonnas. see on väga oluline osa nimelt sellest samast usalduse ülesehitamise protsessist. härra raportöör Kaaler rääkis ka Euroopa Liidu Arktika infokeskuse loomisest, ka mina pean seda oluliseks küsimuseks oluline sellepärast, et äh, meil on vaja äh, väga, äh, meil on tõesti vaja paremat arusaamist sellest, mida see piirkond endast endast kujutab, meil on vaja mitme distsipliini koostööd, kujundades siis välja meie Arktika lähenemist ja väga tore oleks, kui härra Kaaler oleks minuga nõus äh, selles osas, et see Arktika infokeskus võiks äh, oma peakorteri äh, luua Lapi ülikooli ähm, juurde, mis on praegu olnud siis Arktika ülikooli nii-öelda katuseorganisatsiooniks. raport on täiesti õigustatult võtnud ka põlisrahvad mm, arutelu alla, aga mitte ei räägita siin kohalikest inimestest, nendest inimestest, kes seal kohapeal elavad ja see on natukene eh, kurb, sellepärast et meil on vaja, et Euroopa Liidu vastu tunneksid usaldust ka need inimesed, kes seal konkreetselt elavad. me muidugi jah, peame põlisrahvaid toetama, aga ka neid inimesi, kes seal elavad see, et sellele ei ole piisavalt tähelepanu pööratud, tuleb välja ka sellest, et põdrakasvatusest ei ole midagi räägitud, räägitakse siin maagaasist ja naftast ja ma ei tea, millest veel, aga põdrakasvatus äh, tundub olevat äh, niivõrd eksootiline, et sellele isegi ei viidata, aga, aga põdrakasvatusega tegelevad väga paljud inimesed, lisaks sellele kalast, kalandus, äh, metsandus, Äh, marjakorjajad, äh, kogu see tööstus on äh, nende inimeste jaoks palju olulisem kui, kui naftaga seonduv. rõhutada tuleb põlisrahvaste ja kohalike inimeste positsioone, sellepärast et nii mõndagi inimest on ärritanud seal see, et näiteks on Euroopa Liit keelustanud hülgetoodete müügi ja turustamise ja ilmselge on see, et meil on vaja nende inimestega konkreetset dialoogi nii põlisrahvaste kui kohalike elanikega ja siin Euroopa Liidul on väga oluline võimalus, millest tuleb kinni haarata. suur tänu sotsialistide ja demokraatide poolt eh, siis härra Kaalerile, eh, see on eh, väga hoolikalt kokku kirjutatud raport, aga lihvime seda veel natukene, Arktika protsessi jaoks on see dokument väga oluline ja kindlasti toodab lisandväärtust. suur tänu! Äh, suur tänu, proua Jaagonsaari. teine variraportöör, proua Jäädenmägi. härra esimees vabandab, kui ta valesti hääldas juhuslikult. proua Jäädenmägi. Äh, Jäädenmägi ja Jaagosaari nimed ei ole võib-olla maailma kõige lihtsamad nimed välja öelda, aga teil tuli see väga hästi välja, härra esimees. lubage tänada härra Kaalerit nende jõupingutuste eest äh, kokku kirjutada parlamendi esimene raport Euroopa Liidu kaugpõhja poliitika osas. tegemist on minu meelest ajaloolise hetkega ning äh, tagumine aeg ka lubage tänada ka härra Kaalerit koostöövalmiduse eest. ta on äh, väga aldis olnud kohtumaks äh, variraportööridega, ma hindan seda kõrgelt. ja rahul olen äh, ma põhimõtteliselt härra Kaaleri raportiga, siin on suurepäraseid elemente sees, kuid lubage siiski kolmele asjale teie tähelepanu viidata. esimene põhjadimensioon. Arktika poliitikat tuleks arendada vastavalt juba eksisteerivale põhjadimensiooni poliitikale. seda sellepärast, et Euroopa Liit on ju ometigi sellise poliitika juba vastu võtnud. ja ma tõesti arvan, et Euroopa Liidu Arktika poliitikat tuleks arendada osana sellest, mille me oleme juba vastu võtnud. mitte ei peaks seda täiesti eraldiseisva poliitikana vaatama. Euroopa Liit on juba äh, asunud tegema väga olulist koostööd Arktika osas, ähm, eriti kui me räägime näiteks tuumaohutusest, äh, reovete käitlemisest, energiatõhususest, aga näiteks ka sellistes valdkondades nagu rahvatervis või sotsiaalne heaolu. kuid ikkagi muidugi äh, on meil tohutu potentsiaal lisakoostööks Euroopa Liidu põhjadimensioon koondab endasse nii Arktika riigid, kuivõrd Venemaa, Norra ja isegi Island on sellesse kaasatud. Nad on meie jaoks väga olulised partnerid selle poliitika väljakujundamisel. aga ka Ameerika Ühendriigid ja Kanada on asunud koostöösse, sest et eh, nendel on vaatleja staatus Põhjadimensiooni osas. nüüd järgmine punkt puudutab sedasama Arktika infokeskust. ning üles peaks selle infokeskuse ehitama siiski natukene konkreetsematele alustele ma olen juba varem nii siin komisjonis kui ka teistes teistel foorumitel öelnud, et äh, poliitika langetajatel on vaja teaduslikke tõendeid selle kohta, kuidas keskkond muutub Arktikas, on meil vaja infot ka teistes äh, küsimustes. lisaks Euroopa Liidu institutsioonidele peaks see infokeskus suutma infot jagada ka kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja ja rahvale laiemalt. kõneleja ütleb, et võtab vahepeal tassi kohvi. ja jätkab. nagu Liisa Jaagonsaari hetk tagasi ütles, meeldiks ka mulle, kui see keskus asuks just nimelt kaugpõhjas ja et eh, Lapimaa ülikooliga teeks see keskus koostööd, sest et eh, Lapi ülikoolis see teadusvõimekus eh, juba on olemas. ja minu järgmine punkt. ka mina räägiksin põlisrahvaste õigustest Neid ei tohiks sugugi Euroopa Arktika poliitikas ära unustada. saami rahval on suhteliselt vähe võimalust äh, oma äh, sõna sekka öelda Euroopa Liidu tasandil. ja komisjonil ei ole üldse mingisugust äh, pidevat dialoogi saami rahvaga. kuigi on täiesti selgelt välja öelnud komisjon oma kahe tuhande kaheksanda aasta Arktika teatises, et sellist dialoogi on vaja nüüd on siis käes aeg äh, seda dialoogi pidama hakata. veelgi tuleb rõhutada seda, et äh, nii Soome kui ka Rootsi saami rahval ei ole mitte mingisugust esindatust, ametlikku esindatust Brüsselis. Nende häält lihtsalt ei ole võimalik täna veel kuskil kuulda, nii et teha on palju Need mõningud märkused põlisrahvaste kohta Põhja dimensioonipoliitika ja Arktika infokeskus olid need, millele mina tahtsin keskenduda. aga üldiselt dokument on suurepärane ja suur tänu härra Kaalerile. Bene, la parola alla collega Lösing, prego. suur tänu, härra äh,, proua Lösing, palun järgmisena tänan, ka mina sooviksin tänada raportööri, ma lugesin raporti väga põhjalikult läbi ja täheldasin, et härra Kaaler juhtis tähelepanu keskkonna aspektile, geostrateegilisele aspektile ja ka Euroopa Liidu kommertshuvidele. samuti leidis kajastamist äh, julgeolekuvaldkond. minu arvates on siit äh, aga puudu üks väga oluline punkt. Need aspektid ei ole omavahel seotud, ei ole paika pandud, kuidas üks mõjutab teist ja see on minu arvates siit raportist puudu. keskkonnasaaste kasvamine seal piirkonnas äh, on äh, nagu suureneva laevanduse loogiline mõju. aga kui rääkida nüüd nafta ja gaasi kaevandamisest seal piirkonnas ja kalanduse kasvamisest, siis äh, see kõik tõesti võib endaga kaasa tuua järjest äh, suuremat keskkonnamõju ja liikide väljasuremist. praegu ei ole siin raportis äh, kirjas, kuidas on võimalik äh, sellist äh, praktiliselt vältimatut arengut ümber pöörata või leevendada ma ei tea, kas komisjon on välja tulnud võib-olla omapoolsete ideedega või algatustega selles valdkonnas, aga igal juhul tervitan Euroopa Liidu kavatsust olla kaasatud seal piirkonnas. härra Kaaler juhtis ka tähelepanu sellele, et kuna jää sulab, siis mitmed nafta- ja gaasireservid äh, on nüüd äh, meile kättesaadavad, laevateid tuleb järjest juurde, meil on omad kommertshuvid Euroopa Liidu kliimastrateegias äh, kahe tuhande kaheksanda aasta märtsist äh, öeldakse, et äh, meil saab olema parem juurdepääs loodusressurssidele ja see kõik mõjutab rahvusvahelist stabiilsust ja Euroopa Liidu julgeolekuhuvisid. Nendest valdkondadest oleme me nüüd suhteliselt vähe rääkinud Arktikal on äh, väga oluline geostrateegiline tähendus. USA, Kanada, NATO riikidena ja ka Taani ja Venemaa omalt poolt on äh, asunud äh, Arktika piirkonda militariseerima. on välja töötatud USA poolt ka näiteks konfliktide teatavad ennustusmudelid, uuritakse, kuivõrd ja millal peaks Arktikasse looma alalised baasid ehk siis alalised sõjaväebaasid Alaskasse. Arktika Kanada suurendab äh, oma spetsiaalsete sõjaväelaste arvu üheksasajalt äh, viie tuhandeni, need on Arctic Rangers. Venemaa samuti tugevdab äh, oma kohalolekut, et jõustada ka oma julgeolekupoliitilisi huvisid. Arktikas on kliimamuutus silmaga nähtav ja siin raportis ei öelda seda, et äh, me peaksime kõigiti vältima kliimamuutust, selle asemel, et asuda neid äh, loodusressursse järjest rohkem äh, tarbima, niimoodi me ju hoopiski suurendaksime kliimamuutust. QNGL on arvamusel, et meil oleks vaja uute projektide moratooriumit, nii arvab ka äh, Saksamaa WWF-i esindus ja mitmed teised organisatsioonid. esitasin äh, muudatusettepaneku, et Arktikas peaks olema sarnane leping äh, tulevikus, nagu on sõlmitud Antarktikas. mulle öeldi, et juriidilised tingimused on äh, lõunapoolusel teistsugused, aga see mind ei veena. ma arvan lihtsalt, et ei ole tahet sellist lepingut äh, sõlmida. oluline on, et võetaks kiiresti vastu moratoorium Äh, loodusressursside kaevandamise kohta ning et kogu see piirkond äh, demilitariseeritaks. tahan äh, toonitada ka seda, et tuleks vaadata, kuidas teistes maailma piirkondades loodusressursside kaevandamise kasv on mõjutanud põliselanikke. kui kõnelda kohalike inimestega nende mõjude osas, siis tuleks vaadata ka, kellega räägitakse. ei ole vaja rääkida nendega, kes sellisest kaevandamisest võib-olla kasu saavad, vaid tuleb rääkida tõesti talunikega ja kõikide asjaosalistega, kes on kaasatud, mina kardan, et äh, pikas perspektiivis äh, saavad seal arengud äh, olema küll negatiivsed. ja viimase variraportöörina saab sõna härra Tarand, palun. tänan, härra president. ja kui lubate, ma jätkan soome ja saksa keele kõrval kolmandas arktilises ehk eesti keeles ehm, tahaks kõigepealt tänada muidugi härra Kaalerit, kellega on olnud väga huvitav ja meeldiv koos töötada ja rõhutada mõnda asja, mis eh, on võib-olla rohelise parlamendirühma seisukohalt väga olulised. me arvame, et eh, parim Arktika kaitse meede oleks siiski rahvusvaheliselt siduv ja pädev kliimalepe aga seni, kuni meil seda ei ole, peame me püüdma väiksemaid samme astuda ja näiteks üks nendest oleks kindlasti eh, Euroopa Liidu regulatsioon, eh, eh, mis on, tõlgid ütlevad, black carbon, selle emiteerimise reguleerimine, nii nagu seda näeb ette ÜRO ECE e, dokument nüüd, mis puutub maavarade, gaasi ja nafta ennekõike kaevandamise keeldu, siis mina isiklikult seda pooldan. ma arvan, et inimkond ei ole ei tehniliselt valmis veel äh, jäämeres maavarasid keskkonnale ohutult kaevandama teiseks inimene ei ole moraalselt valmis, sest tema ahnus on nii suur, et mingi jama sellest varem või hiljem tuleb. aga me teame, et eh, nagu ka kolleeg Lösing siin ütles, juriidiline tingimus põhjapoolkeral on teistsugune kui lõunapoolkeral. tegelikult see muidugi nii ei ole, eh, ainult geoloogiline tingimus on erinev, üks on manner, teine on meri ja selleks ongi juristid maailmas välja mõeldud et nad teeksid äh, vajalikke lepinguid. aga me teame, et selleks ei ole praegu poliitilist tahet, nii et äh, rohelised kindlasti selle ettepaneku veel teevad, aga me ei eelda, et see läbi läheb. järgmiseks, mis puudutab äh, Arktika Nõukogu, kuhu Euroopa Liit siis tahaks ka vaatlejaks saada ja hiljuti oli, oli väga rõõmustav kogemus eelmisel nädalal Norras, kus Norra parlamendi liikmed ütlesid, et nemad igatahes seda toetavad ja seetõttu Euroopa Liidu liikmesriigid, Soome ja Rootsi ilmselt äh, võtavad ka sellise seisukoha, taanlastest ma ei tea, et, ähm, et võib-olla Euroopa Liidul ongi sinna varsti asja. küll aga ütlevad Arktika Nõukogu liikmed, et neil ei ole eh, permanent secretariat eh, äh, veel leht tehtud ja, ja ma usun, et siin Euroopa Liit on just väga pädev kogu tegema seda tüüpi bürokraatlikke algatusi sellele lisaks me kavatseme toetada Arktika Keskuse äh, teket, äh, mis on tegelikult juba olemas Rovaniemis, aga me kavatseme arvata, et, et kui see teha, siis igal juhul sinna ja mitte miskil juhul Brüsselisse. edasi on rohelistele muidugi väga oluline külge küttimise küsimus ja nagu me teame, praegune raporti tekst ei ole nõuab ka, vajab kaasajastamist natukene, sest et eh, Euroopa eh, kohus on, on teinud vahepeal ühe otsuse, eh, mis, mis on vastuolus meie poliitiliste eesmärkidega. edasi tahaks öelda, et, et ma saan aru, et ECR grupist on tulemas kaks väga head ettepanekut, üks käsitleb laevaliiklust ja selle rahvusvahelise reguleerimise vajadust, et kõigil osapooltel oleks äh, võrdsed õigused ja kohustused. ma arvan, et, et see on väga positiivne ja, ja eda-, edasist toetust vääriv ettepanek. mis puutub, äh, mis puutub võimalike, võimalike Kanada ja Venemaa reingerite kokkupõrkeid Arktikas, siis loomulikult meie huvides oleks see, et äh, seda ei tekiks, sellist tüüpi pinget, aga selle eelduseks taaskord on äh, see, et me reguleerime ka maavarade kasutamise viisil, mis ei vii nende äh, ekspluateerimisel siis kullapalaviku sarnasele tegevusele. ja viimaks tahaks ma ütelda seda, et nagu proua Jäätenmägi siin ka mainis, et on väga tähtis asi põlisrahvaste roll Arktikas. ja üks asi on see, et saamid ja teised äh, kes on Euroopa Liidu territooriumil, saavad Euroopa Liidu pealinnas oma väljundi. aga Euroopa Liit peab ka silmas pidama, et eh, võrreldes näiteks Kanada arktiliste põlisrahvustega, kus on küllaltki tegelik esindatus Arktika Nõukogus, eh, siis Venemaal on see asi suhteliselt formaalne ja me, vähemalt mina arvan, et, et sellest formaalsusest tuleb Venemaad julgustada väljuma ja anda Venemaa arktilistele põlisrahvastele vähemalt sama suured õigused, kui on, kui on äh, Kanada omadel, Soome ja Rootsi omadest rääkimata. no nüüd ma olengi juba liiga pikalt rääkima jäänud, seetõttu lubage lõpetada, aitäh. aitäh, veel kolm sõnasoovijat on äh, endast märku andnud, kõigepealt härra Scholz, ja proua Haudala ka kõige lõpuks. ma paluksin, et te võtaksite sõna pisut lühemalt. sooviksin tänada raportööri kiiduväärse töö eest. enne seda raportit korraldasime me ka põhjaliku kuulamise sel teemal. Euroopa Liidus on liiga vähe räägitud äh, sellest valdkonnast ja Stockholmi uurimisinstituut on juhtinud tähelepanu sellele, et ka Hiina on suunanud oma ahne pilgu Arktikale ja tekib küsimus, et mida saab Euroopa Liit teha vaatlejana Arktika nõukogus, et äh, vältida suurvõimude võitlust äh, laevateede ja ressursside pärast proua Lösing juba mainis, et äh, militaarkohalolek äh, seal järjest tugevneb, Venemaa on pannud äh, isegi merepõhja oma lipu püsti, et näidata, kus tema huvid asuvad täna. suur aitäh! härra Landsbergis järgmisena äh,. aitäh! see dokument, mida me praegu arutame ja mille meie kolleeg härra Kaaler on ette valmistanud, käsitleb Euroopa Liidu suhtumist kaugpõhja osas ja see on teema, mis on väga oluline nii Euroopa Liidu kui ka äh, kogu maailma tuleviku seisukohalt. meil on olemas selles vallas juba palju kokkuleppeid ja meil ei ole vaja uusi rahvusvaheline koostöö on äh, üks asi, mida raportöör on äh, oma raportis korduvalt rõhutanud, aga rahvusvaheline konkurents ja sellega kaasnevad probleemid on teema, mida on välditud. minu arvates on see üks puudus ja seetõttu ma teen härra Kaalerile ettepaneku, et ta käsitleks ka seda teemat ja loodetavasti eh, see teema tõstatus ei jää liiga hiljaks ja mul on muudatusettepanek, mis võiks põhjenduspunkti H paremaks muuta ja ma tahaksin selle ette lugeda. kuna juba on öeldud, et teatud riikide suveräänsusväited Põhja-Jäämerel Äh, olgu siis tegu jää, merepõhja või mereveega, võivad põhjustada probleeme ja isegi konflikte nende riikide vahel. me peame vältima maailma uut koloniaalset jagamist ja nõnda edasi. see on üks mure, mida me peame raportis väljendama. aitäh! aitäh! ja proua Haudala viimasena. tänan, eesistuja. soovin äh, toetada proua Jätenmägid ja härra Talandit selles osas, et äh, põlisrahvaste kaasatust võiks süvendada. Arktika piirkonnas asub äh, palju rahvaid ja mitte ainult põlisrahvaid, handid, mansid, väikesed soome-ugri rahvad elavad seal, kelle kultuur ja keel on keerulises olukorras ja me peaksime sellist inimlikku mõõdet laiendama ka kohalikele rahvastele ja põlisrahvastele. Euroopa Liit võiks toetada nende keelte säilimist, et lapsed ka räägiksid neid keeli, meil tuleks luua sellised äh, keeltepesad, kus äh, põlisrahvaste keeli oleks võimalik äh, paremini põlvest põlve edasi anda ja säilitada. ja siin põhjendus punktides viidatakse erinevatele rahvusvahelistele lepingutele ja kokkulepetele, siin võiks mainida ka Põhjamaade saami kokkulepet ja sellega seotud äh, protokolle, mis annavad äh, põlisrahvastele, nagu näiteks saamidele, teatavad äh, õigused oma piirkonna valitsemise ja muude valdkondade kohta, tänan. aitäh. ja ka komisjon saab sõna, härra Kansas aitäh! Euroopa Komisjoni nimel tahaksin tähelepanu juhtida kõigepealt sellele, et me oleme väga rahul, et selline raport on Euroopa Parlamendis koostatud. meie jaoks on väga oluline, et me saaksime ideesid ja suuniseid äh, Äh, selleks, et me suudaksime Euroopa Liidu poliitikat Arktika regioonis ellu rakendada ja seda mitte üksnes komisjoni vaatevinklist, vaid äh, ka tulevase Euroopa seisukohalt. ma tahaksin öelda, et ma olen väga rahul sellega, et äh, väga paljud olulised teemad, mis Arktika regiooni puudutavad, on selles raportis käsitlemist leidnud ma tahaksin peatuda mõnedel teemadel, mida siin täna on käsitletud. kõigepealt äh, tuleks äh, tugevdada sellist lähenemist, et Arktika ei puuduta ainult äh, rannikuriike. tegelikult Euroopa Liidul ei ole Arktikaga rannajoont ja seda on ka raportis öeldud, aga ma tahaksin lugupeetud saadikute tähelepanu juhtida sellele, et me oleme siiski Arktika regioonis oluline tegija, me peame sealsetes protsessides osalema ning äh, raportis peaks olema väga selgelt välja öeldud, et meie oleme siiski selles regioonis kohal. mõned äh, kolmandad riigid leiavad, et Euroopa Liitu ei tohiks pidada osaliseks Arktika poliitikas, mina sellega nõus ei ole me peame jätma Islandile võimaluse Euroopa Liiduga liituda ja kui see juhtub, siis olukord muutub muidugi täielikult. viitaksin veel ühele asjale, nimelt sellele, et äh, mitmed äh, sõnavõtjad kõnelesid põhjadimensioonist. põhjadimensioon on äh, Euroopa Liidu jaoks olnud väga oluline see on olnud väga kasulik Euroopa Liidu põhjasuunaliste poliitikate väljatöötamisel, aga sellega seoses tahaksin juhtida teie tähelepanu kahele asjale. põhjadimensioon ei ole ainult Euroopa Liidu poliitika. Äh, alates kahe tuhande kuuendast aastast on tegemist ühise poliitikaga äh, Venemaa, Norra ning Islandiga poliitika, mida komisjon äh, kahe tuhande kaheksandast aastast on välja kujundanud ja mida nõukogu on toetanud ja kuhu möödunud aastal lisati ka uusi elemente, on äh, Arktika poliitika, äh, Euroopa Liidu Arktika poliitika, mis hõlmab kogu Arktika regiooni kogu seda põhja polaarjoont nagu ma ütlesin, põhjadimensioon on äärmiselt oluline ja seda tuleks raportis ka rõhutada, aga samuti tuleb tähelepanu juhtida sellele, et Euroopa Liit on Arktika regioonis tegija, kellel on oma õigused ja oma kohustused. ma ei hakka sellel teemal pikalt rääkima. me oleme nõus, et äh, see teema on oluline, sellest tuleb äh, kõnelda ja samuti on väga oluline dialoog põlisrahvastega. tegelikult ei ole õige, et me ei ole saamidega kõnelenud, saamid äh, on osaks Euroopa Liidust, nad on Euroopa Liidu kodanikud ning kuna nad on Euroopa Liidu kodanikud, siis me peame ka nende seisukohtadega arvestama aga lisaks neile tuleb kaasata kõik Arktika regiooni põlisrahvad. märtsis toimus meil konverents ja tuleva, tulevikus on plaanis veel konverentse, äh, mis käsitlevad siis kõiki põlisrahvastele huve pakkuvaid teemasid äh, nagu näiteks siis kliimaga seonduvad probleemid, probleemid, mida tekitavad suured kaugused äh,, me sooviksime kõigist nendest asjadest kõnelda, samuti tervishoiust, haridusest, siis veel on soome-ugri rahvad, kes Vene Föderatsioonis kannatavad, see on ka üks teema, millega me kavatseme tegeleda. samuti oleme me nõus sellega äh, äh, et parlament nõuab, et komisjonil oleksid talitused, mis tegeleksid Arktika koostööga. meil on väga hea meel, et selline teema on tõstatatud. peadirektoraat Maare on äh, sellega seotud olnud. me leiame, et äh, Äh, koostöö Arktika regioonis on väga oluline, jutt käib ju ometigi suveräänsetest riikidest, äh, riikidest, mis on Euroopa Liidu partnerid ning äh, riigid, mis on eksisteerinud juba tuhandeid aastaid. aitäh! ma tahaksin saadikutele meelde tuletada, et muudatus esi-, muudatusi saab esitada viieteistkümnenda novembrini kella kolmeni pärastlõunal vabandust, ma unustasin anda raportöörile lõppsõnaks sõna eh,. suur tänu, esimees, suur tänu kõikidele kolleegidele märkuste eest. ma kindlasti võtan neist mitmed raportisse sisse ja nagu ma juba alguses ka ütlesin, siis eh, detailsemat äh, põlisrahvaste käsitlemist ei saanud ma mahupiirangute tõttu alguses äh, endale lubada, aga muudatusettepanekute kaudu me saame seda olukorda muuta. proua Jagonsaari mainis, et äh, tsentraalsed muutused Arktikas on seotud majanduse globaliseerumisega, mitte vajadusega reageerida kliimamuutustele. siinkohal tahaksin ma juba alguses öelda, et äh, nii globaliseerumine kui ka kliimamuutus nõuavad seda, et me tegeleksime selle piirkonnaga lähemalt. ma ei soovinud äh, kindlasti keskenduda ainult põlisrahvastele, vaid äh, kogu kohalikule elanikkonnale koos äh, põlisrahvaga äh, ütlevad kohalikud elanikud, et nad ei soovi elada muuseumis, vaid arendada oma piirkonda jätkusuutlikult. ja kui ma kuulen sõna moratoorium seoses äh, loodusressursside kaevandamisega, siis ma arvan, et see ei oleks ei äh, kohalike rahvastega põlisrahvaste huvides. mis puudutab äh, kauge põhja põllumajandust ja põhjapõdra kasvatust, siis jah, sellele ma seni tähelepanu ei pööranud, võib-olla õnnestub meil seda mainida põlisrahvaste ja nende jätkusuutliku majanduse lõikes. mis puudutab äh, põhjadimensiooni, mida mainis muuhulgas kolleeg Jäätenmägi, siis ma ei ole arvamusel, et meie kaugpõhjapoliitika peaks olema põhjadimensiooni alapunkt, siis me venitaks põhjadimensiooni poliitika liialt äh, laiale välja. põhjadimensioon ei oleks kohane, näiteks üks Venemaa minister ütles äh, ka, et äh, meil oleks nagu Arktika aken, aga mitte Arktika uks kui me lähtuksime põhjadimensioonist, nii et põhjadimensioon ei saa paika panna meie kaugpõhjapoliitikat. mul ei ole mitte midagi selle vastu, et äh, põlisrahvad oleksid Brüsselis alalisemalt esindatud, aga kõik äh, sõltub siinkohal loomulikult ka lähimuspõhimõttest. Äh, Soome ja Rootsi peavad sellise esinduse eest hoolt kandma. ma usun, et äh, Euroopa Liit ei peaks ka seda kõike rahastama. kolleeg äh, Lösing arvas, et äh, puudub seos erinevate mainitud aspektide vahel. mina nii oma sissejuhatuses kui ka raportis mainisin just tugevalt, et me peame need erinevad valdkonnad omavahel toimima panema kliimakaitse, laevandus, ressursside kaevandamine, need kõik äh, ei peaks olema omavahel vastuolus, vaid me peame need poliitikad teineteisega ühendama. me alati peame meeles pidama seda, et äh, meil seal suveräänseid õigusi ei ole, me saame paikuda oma koostööd näiteks äh, me võime istuda maha koos äh, Norraga, rääkida kalandus- äh, ja keskkonnakaitse huvidest, ka naftast ja gaasist, siis minu arvates on väga hea ka see, kuidas Norra teeb koostööd Venemaaga, surudes läbi, et kasutatakse Norra kõrgeimaid keskkonnastandardeid ja oleks väga hea tõesti, kui ka meie ettevõtetel oleks seal rohkem koostöövõimalusi. tähtis on äh, erinevad aspektid tõesti omavahel koos toimima panna. olen arvamusel, et äh, kliimamuutuse vastu ei tule võidelda mitte ainult Arktikas, vaid äh, igal pool üle kogu maakera ja muuhulgas äh, olen ma ka selle vastu, et meil oleks moratoorium loodusressursside kaevandamisele. mis puudutab nüüd Arktika lepingut ehk Antarktika lepingut ülekandmist põhja, siis äh, põhjas on kõik äh, territoriaalselt juba ära jagatud, seal pole enam midagi jagada. Need, kellel on seal suveräänsed õigused, on tugevalt äh, sellise lepingu vastu, mis oleks võrreldav Antarktika lepinguga. nii et minu arvates äh, ei ole see lähenemine seal teostatav. me saame pakkuda ainult erinevaid koostöövorme ja mis puudutab julgeolekupoliitikat, siis äh, see puudutab kõiki osalejaid. me ei äh, tohiks tõesti seal äh, nii-öelda konflikte hakata ette kujutama või esile äh, kutsuma oma sõnadega. Norra ja Venemaa vahel on väga häid äh, koostöönäiteid ja näiteks Norra tegeleb Venemaa tuletornide strontsiumi äh, tuumajäätmete kõrvaldamisega. nii et äh, see on äh, hea areng, aga loomulikult kui mõelda sellele, mida Venemaa on kõik merepõhja matnud, siis jah, meil on võimalik siin tagantjärge ka Euroopa Liidu poolt võtta teatavaid leevendavaid meetmeid ja pakkuda oma abi ja mis puudutab äh, tugipunktide loomist äh, Arktikasse, siis ega meie ei saa nendele riikidele öelda, et see, et ei tohi seda teha. me saame rahvusvahelisel tasandil aidata kaasa sellele, et pinged seal ei kasvaks meil tuleb kasutada koostöövõimalusi kõikides valdkondades ja kui me seda teeme, siis ma arvan, et mingisuguseid pingeid ei tule ja me ei peaks neid äh, ka tõesti oma sõnadega esile kutsuma. kolleeg Schulz äh, mainis äh, seda, et Hiina vaatab ahnelt Arktika suunas ja loomulikult ka Hiina on osa ühisest poliitikast seal ja me peaksime tegema konstruktiivseid ettepanekuid omalt poolt, et äh, anda panus selle regiooni positiivsele arengule, mul on hea meel muudatusettepanekute ja arutelude üle, mis järgnevad nüüd äh, variraportööridega, me jõuame kindlasti laialdasele üksmeelele, tänan. aitäh, härra Kaaler! rohkem sõnasoovijaid sellel teemal ei ole, niisiis tuletan veel kord meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes november kell kolm pärastlõunal ning kaheksateistkümnendal novembril siis arutame neid muudatusi. nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde selleks on raporti eelnõu, mille on koostanud meie kolleeg Trajan Unguriano ja see puudutab Euroopa Liidu strateegiat Musta mere jaoks. kuueteistkümnendal septembril me seda teemat juba käsitlesime, meil toimus avalik kuulamine, kus eksperdid ja kolleegid äh, said kokku tulla ning äh, arutelule oma panuse anda juba seal rõhutati seda, kuivõrd oluline on Musta mere strateegia. nüüd pärast seda avalikku kuulamist on raportöör koostanud raporti, mida ta meile täna tutvustab ja seega annangi kohe sõna härra Ungurjanule. aitäh, esimees! aitäh, et te meenutasite seda kuulamist, mis oli tõesti väga inspireeriv ja äh, stimuleeriv. ma tahaksin teile selgitada, miks teiseks, äh, minu raport, mis käsitleb Euroopa Liidu strateegiat Musta mere jaoks, äh, on niivõrd oluline. Äh, ma tahaksin öelda <laughs> kõigepealt seda, et võrreldes Põhja-Jäämerega on Mustmeri palju soojem ja seda ka strateegilisest vaatevinklist. kõigepealt, miks ma üleüldse otsustasin seda raportit koostada, sellepärast et ma tahtsin äh, Äh, juhtida tähelepanu just nimelt arenevale strateegilisele olukorrale Musta mere regioonis. minu raport on siis jagatud kahte ossa, kõigepealt äh, antakse ülevaade siis äh, sellest, mida Euroopa Liit siiamaani on Musta mere regioonis teinud ning teiseks Eh, keskendume siis ettepanekule eh, tõhustada Euroopa Liidu poliitikat eh, Musta mere suunal ja sisuliselt muuta see poliitika täiemahuliseks strateegiaks. nüüd, kui võtta kokku, miks meil on vaja korralikku Euroopa Liidu strateegiat Musta mere regioonis, siis siin võiks välja tuua mitmeid argumente. kõigepealt Musta mere regioon on Euroopa Liidu jaoks strateegilise tähtsusega eriti pärast Rumeenia ja Bulgaaria liitumist kahe tuhande seitsmendal aastal. kogu selle protsessi tulemusena sai Mustast merest osalisest Euroopa Liidu sisemeri ma arvan, et Euroopa Liit on alu, aru saanud, millised muutused toimusid kahe tuhande seitsmendal ja kahe tuhande kaheksanda aasta alguses, kui töötati välja Musta mere sünergia ning käivitati kui poliitiline vahend, mida Euroopa Liit siis kasutab Musta mere regioonis. teiseks peame me Äh, keskenduma ka Musta mere sünergia ellurakendamisele, äh, siis äh, ma tahaksin öelda, et meil ei ole korralikke vahendeid selle sünergia hindamiseks meil ei ole korralikke vahendeid selleks, et hinnata Äh, neid tulemusi, mida me oleme siiagi, siiani saavutanud ja tulemuseks on ka see, et Euroopa Liitu kritiseeritakse äh, just nimelt sellepärast, et ei ole võimalik mõõta, kas äh, Musta mere sünergiat on tõhusalt ellu rakendatud. minu arvates on siis see, see punkt, kuhu me praeguseks hetkeks oleme jõudnud, kui me aga kõneleme Musta mere sünergia ellurakendamisest, siis tuleb järeldada, et see on ja oli piiratud ja killustatud. loomulikult on mõningaid edusamme, mida me Musta mere sünergia vallas oleme saavutanud. enamasti on need saavutused tehnilistes valdkondades, tehnilisel tasandil, aga Äh, selle sünergia ellurakendamine siiski on olnud liiga aeglane sellistes valdkondades nagu näiteks juhtimine, julgeolek. Nendes valdkondades on meil pidevalt probleeme. arvestades olukorda, peame me aru saama sellest, äh, et Euroopa Liit vajab Musta mere strateegiat. see loomulikult peab tuginema Musta mere sünergia headele külgedele. aga samas peaks see looma ka tugevama poliitilise raamistiku. ma arvan, et selline strateegia sobib väga hästi kokku Äh, makroregioonide mõistega, mille tulemusena on välja tuldud juba sarnaste strateegiatega näiteks Läänemere regioonis ja Donaujõe regioonis. Äh, kui kõnelda poliitilisest raamistikust, siis ma arvan, et see tulevane strateegia peaks äh, tagama integreeritud lähenemise Musta mere regioonile, praegu meil sellist lähenemist ei ole tegevuskava ning samuti mehhanismid järelevalve, aruandluse ja järelmeetmete osas peavad, on vajalikud, samuti on vajalikud piisavad inim- ja rahalised ressursid. ja tahaksin veel rõhutada, et oleks vaja äh, eraldi eelarverida Musta mere strateegia jaoks ma arvan, et see tagaks Musta mere regiooni nähtavuse. Äh, tuleks korraldada ka regulaarseid ministrite tasandil kohtumisi. me peaksime tulema tagasi selle kaasatuse, regionaalse tasandi kaasamise põhimõtte juurde, samuti peaksime aru saama, äh, millist olulist rolli mängivad Türgi ja Venemaa äh, Musta mere regionaalses koostöös tulles nüüd lõpetuseks äh, tagasi äh, selle juurde, mida ma oma sõnavõtu alguses ütlesin, ma arvan, et Euroopa Liidu meetmete äh, eesmärgid Mustal merel peavad olema keskendatud kahele asjale, julgeolekule ja energeetikale. ja seetõttu minu raportis Äh, keskendutaksegi äh, kolmele äh, valdkonnale, mis siis tulevikus peaksid olema prioriteetsed, julgeolek ja hea valitsemistava, energia, transport ja keskkond ja majanduslik ning inimareng. et see pikk sissejuhatus kokku võtta äh,, tahaksin öelda seda, et loomulikult raportil on teatud piirid äh,, ma olen siin välja toonud kõige olulisemad asjad ja hiljem ma üritan siis neid täiendada läbi muudatusettepanekute. ma tahaksin tänada kõiki kolleege ja eriti ka variraportööre ning loomulikult tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni esindajaid ja loomulikult olen huviga valmis ära kuulama teie märkused ja tähelepanekud, aitäh! Next speakers, Mr. suur tänu, järgmisena saab sõna variraportöör härra Schultz. strateegia. tänan. Euroopa Liidu Musta mere strateegia läheb eesmärk kõikide rõhuastetuste poolest õiges suunas, aga ma tahaksin juhtida tähelepanu mõningatele puudujääkidele, millest soovime muudatusettepanekute abil üle saada. mainin kolme aspekti. kõigepealt, kui me soovime arendada demokraatiat ja kodanikuühiskonda, siis tuleb üles ehitada piiriülesed võrgustikud. nüüd kakskümmend aastat pärast Berliini müüri langemist äh, ei peaks me tegelikult toonitama, kuivõrd äh, olulised on sellised koostööalgatused. Euroopa Liit peaks toetama selliseid projekte ka rahaliselt. julgeolekut ei saavutata ainult lepingute ja äh, desarmeerimise kaudu, vaid meil peaks ka olema eelhoiatussüsteem, mis koosneks äh, mitmesugustest äh, usaldusmeetmetest. arvestades seda, et äh, Venemaal on alaline Musta mere laevastik, tuleks meil selles valdkonnas tõesti midagi teha. kolmandaks, rahvusvaheline piiriülene kuritegevus, eriti just narkokaubandus, on ilming, mille vastu meil tuleks koos võidelda. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kovatšev Rahvapartei nimel. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Ungur ja Anu selle raporti eest ja ma tervitan sellise algatuse võtmist Euroopa Liidul. kindlasti on vaja Musta mere strateegiat, meil on paremini vaja koordineerida oma jõupingutusi selles piirkonnas. seni endiselt äh, Musta mere strateegilist tähtsust äh, majandusele ja julgeolekule pii-, pole piisavalt rõhutata rõhutatud. Euroopa Liit on selles piirkonnas uus äh, mängur ja peab oma pin-, äh, kandepinda suurendama. Äh, eriti toetama reforme selleks, et tagada hea valitsemistava demokraatia levik ja õigusriigi põhimõtete toetamine selles piirkonnas ning lisaks sellele peame ka külmutatud konfliktide, äh, aga teinekord ka suisa põlevate konfliktide lahendamisele selles piirkonnas, tegemas koostööd siis konflikti osapooltega. Euroopa Liit võib olla samuti majanduslikult väga oluline partner selleks, et tagada parem äh, kaubandus- ja majanduskoostöö selles piirkonnas. ja ühtne piiri äh, Äh, koostööprojekt on siis väga hea näide selles osas, kuid praegused vahend, rahalised vahendid siiski meie ootustele ei vasta. kui me tõesti nüüd tahame midagi Musta mere piirkonnas muuta. Euroopa Liit võiks mängida märksa suuremat rolli Musta mere julgeoleku kujundamisel. kindlasti peaksime suurendama oma rolli relvaleviku piiramisel ning inim- ja narkokaubitsemise vastases võitluses selgelt on viidatud sellele, et läbi naabruspoliitika on Euroopa Liidu kohustuseks ka vältida uute eraldusjoonte tekkimist, kuid Musta mere piirkonnas on neid jooni rohkem kui küll. viimastel aastatel on olnud näha ka uute piiride väljakujunemist, eriti Kaukaasia piirkonnas. me peaksime vältima äh, seda ja tegema ennetustööd äh, läbi äh, rahu ja vastastikuse usalduse ülesehitamise töö. Euroopa Parlament ei saa samuti teha selliseid avaldusi, mis äh, kutsuvad üles relva kasutamisele, mitte rahumeelsele konflikti lahendamisele. ma olen täiesti veendunud, et Musta mere piirkonna väljakutsetel ei ole kahepoolseid lahendusi. Euroopa Liit on tõeline jõud, kellel on globaalsed ambitsioonid ja me peaksime seega sekkuma kogu selle piirkonna arengutesse ning piiriülest koostööd natukene siiski parandama, ainult nii saame vastu astuda nendele väljakutsetele, millega on silmitsi regioon ja mille on täiesti õigesti välja toonud ka minu kolleeg oma raportis. ja Euroopa Komisjon suur, loodetavasti oma, oma administratiivsuutlikkust seal suurendab ja äh, ja loota on, et meie uus välisteenistus selle pädevusega saab ja Euroopa Liidust kujuneb äh, tõeline osapool selles piirkonnas. kutsun kolleegi üles astuma sammu õiges suunas ja äh, komisjon peab äh, väga selgete rahaliste vahenditega välja kujundama uue Mustamere strateegia. peab rajanema muidugi senistel kogemustel see strateegia, mida on kogutud erinevate algatuste läbi. väga üks konkreetne samm, mida mina tahaksin näha meid astumas, on äh, Musta mere äh, pääste- ja otsinguoperatsioonide Äh, alane koostöö, meil on alles äh, lähiminevikust näiteid selle kohta, kuidas äh, suhteliselt ranniku lähedal laevad läksid põhja, kaasa on toonud nii majandus- kui ka keskkonnakahjusid. mina olen muuseas Arengukomisjonis selle raporti variraportööriks koostan äh, regionaalkomisjoni arvamust ja ma tahaksin rõhutada ka kultuuripärandit selles piirkonnas, sellega seoses tegemist on äärmiselt rikkaliku kultuuripiirkonnaga, kuid kahjuks äh, seda kultuuri väga hästi ei tunta. ja mulle tundub, et me peaksime siiski nägema ette meetmeid, millega suurendada turismi ja kultuurivahetust äh, selle piirkonnaga aga muidugi ka naaberriigid peaksid võtma ette ühtseid turustusprogramme ja loodetavasti see teema ei, ei jää äh, tulevikus ainult äh, Rumeenia ja Bulgaaria saadikute äh, huviorbiiti, vaid ka teised kolleegid näidavad üles huvi selle vastu. suur tänu, kallis kolleeg! mul on viis kõnesoovijat veel pluss raportöör, nii et ma kutsun kõiki üles, palun tõesti üritama kuidagi võimalikult lühidalt äh, hakkama saada, härra Nikolai. proua Nikolai. suur tänu, härra esimees, kõigepealt lubage tervitada seda raportit ja tahaksin paari sõnaga rääkida meie välispoliitika tõhususest üldse juba kaks tuhat seitse käivitasime me Musta mere sünergia, aga sellest sünergiast pole seni midagi nagu tulnud väga hästi on mul meeles veel ka idapartnerlus, mis samuti ei ole praegu väga heas korras, räägin seda jutumärkides ning äh, minu meelest see raport peaks kujutama sellist äh, varase hoiatuse signaali meie välispoliitika ja eriti naabruspoliitika osas. rõhutada tahan loomulikult selle piirkonna olulisust Euroopa julgeolekule kuigi NATO on selles piirkonnas kanda kinnitanud, äh, ei ole nad äh, väga hästi panustanud äh, julgeoleku tagamisele piirkonnas, ärgem unustagem külmutatud konflikte, Transnistria, Gruusia konflikt, Aserbaidžaan ja Euroopa Liit on äh, nende konfliktide lahendamisse kaasatud küll, kuid peaks olema seda tegema jõulisemalt, äh, peaks olema kindlameelsem oma tegutsemises antud piirkonnas. veel üks küsimus, äh, millele see raport minu meelest veel peaks keskenduma, on nimelt Euroopa Liidu piir. me tihti räägime rändest ja piiride turvalisusest kuid äh, lisaks sõnadele tuleb ka midagi konkreetset ette võtta. tegemist on ju Aasiast tuleva sisserände peamise uksega ja minu meelest tuleb äh, sellel piiril küll turvalisust suurendada. ära ei tohi unustada ka inimkaubitsemist, mis antud regioonis äh, on ilmselge ja võitlema peame me siis nii inimkaubitsemise kui ka loomulikult narkokaubitsemise vastu. ma olen veendunud, et antud strateegiast võiks kujuneda oluline arutelupunkt ka Euroopa Liidu Venemaa suhetes, sest et rääkinud oleme me ju küll Euroopa Liidu ja Venemaa partnerlusest laiemalt, kuid äh, Must meri ja sellega seonduv on, on väga oluline osa sellest partnerlusest. suur tänu! härra Kirillov saab järgmisena sõna. suur tänu, härra esimees! ma tahaksin äh, lisada eelkõnelejatele üht koma teist. me üritame oma tähelepanu suunata Musta mere koostööle, jah. aga ausalt öeldes väga raske oli eh, kuidagi see poliitika fookusesse saada, arvestades seda, mida on seni teinud Euroopa Komisjon. kuid eh, veelgi olulisemaks on eh, see piirkond meie jaoks kujunenud ja lõpuks on vaja hakata mingisuguseid tulemusi tootma, sellepärast et praegu see Musta mere strateegia on üks hea mõte, aga sisuliselt nagu tühi koor miks see kõik on oluline? nii nagu juba on öeldud, me peaksime praktiliselt mõtlema. nimelt äh, Rumeenia ja Bulgaaria ometigi on äh, Schengeni alariigid ja Musta mere strateegia peaks keskenduma äh, täpselt sama palju, kui Vahemere strateegia keskendub inimkaubitsemisele kui me ei ole selleks valmis, siis oleme me oma tööd teinud poolikult ja probleeme saab olema palju. kogu inimkaubitsemine kolib lihtsalt sinna üle. ja me ei saa lahutada nii Donau kui ka Musta mere strateegiat sellest küsimusest, sest et igasugune kaubitsemine, inimkaubitsemine äh, Äh, narkokaubitsemine, isegi terrorismivastased meetmed, kõik asjad on omavahel seotud. nii et kõikide seniste strateegia aspektidega me oleme nõus, kuid mis puudutab julgeolekut ja selle rakendamist, isegi kui me räägime konkreetsest eelarvereast, siis selleks, et tulemusi saavutada, selleks, et Äh, mõista, mi-, mis meil siiski kavas on, tuleb fookus paremini paika saada, muidu läheb asjaga nii, nagu läks Musta mere sünergiaga. härra Georgiev, palun. suur tänu, härra esimees, mul on paar märkust ja üks küsimus raportöörile on ilmselge, et tegemist on kriitilise tähtsusega piirkonnaga maailmas. loomulikult on aga kõige olulisem see piirkond nende, selle piirkonna elanike jaoks. ma nimelt ei ole päris täpselt aru saanud, kas on toimunud mingisuguseid ühtseid kohtumisi, tippkohtumisi eh, piirkonna valitsuste vahel, nende riikide valitsuste vahel, kes on Musta mere ranniku riigid, kas nendel on mingisuguseid ettepanekuid ka teha? raportöör, Euroopa Parlament, Mustamere riigid, kas on toimunud mingisuguseid ühiskohtumisi selleks, et eh, visandada nende mere tulevikuvisioon? minu meelest eh, me peaksime vältima seda, et tegemist oleks mingisuguse Euroopa Liidu poolse sekkumisega, sekkumisega, mis ei arvesta selle piirkonna valitsuste tegevusega ja ei kaasa neid. ma tahaksin rõhutada just nendele rahvastele, kes selles piirkonnas elavad. julgeolek, energiaküsimused, need on raportööri jaoks ka kõige tähtsamad küsimused. on ilmselge, et nendel küsimustel on tõsine kaal. räägitud on ka immigratsioonist ja nii edasi, kuid kõige selle äh, taga on ju äh, kodanikud, äh, mehed ja naised, äh, lapsed, kes elavad selles piirkonnas tihti väga rasketes tingimustes. ja ma tahaksin teada, kuidas seda strateegiat ellu viia, kuidas need mõtted tegelikkusesse rakendada ja kuidas Eh, saaks paika selline strateegia, mis need rahvad tooks välja vaesusest ja paneks nad vastutama oma tuleviku eest. Eh, immigratsioon on täiesti loomulik nähtus, eh, see on ilmselge, et inimesed tahavad minna kuhugi mm, mujale, kus tingimused on paremad. ja seega me peaksime kohalikke tingimusi parandama selleks, et neil ei tekiks sellist soovi. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Preeda Mă, mulțumesc mult, domnule președinte. Ehm, vreau în primul rând să... Eh, suur tänu, härra esimees. Lubage kõigepealt eh, kolleegi tänada täna esitatud teksti eest. teiseks tahaksin ma viidata sellele väga veenvale üleskutsele, mis täna tehti. et eh, me peaksime selle raporti seletuskirjas rõhutama ka Musta mere piirkonna strateegilist tähtsust. minu meelest nimelt äh, on äh, see aspekt kindlasti esile tõusmas ka äh, tulevastes aruteludes, see mõjutab oluliselt selle teksti lõppsõnastust kõikides aruteludes ilmselt tuleb sellest strateegilisest tähtsusest rääkida. poliitiliselt on see väga tähtis, et on äh, meie aruteludes äh, peegeldumas see, kui tähtis strateegiliselt antud piirkond on. härra raportööri märkused on olnud minu meelest täiesti asjakohased. vähemalt selles osas, mis on kirjas seletuskirjas kuid teinekord äh, mõningad tema vaated on mõndavat äh, üllatust tekitavad Euroopa Liidu tegevuse osas või näiteks äh, finantspoolest rääkides. väga olulised küsimused, nimelt rahaliste vahendite ümberjagamine näiteks oli väga selge pilootprojekt, mis oleks pidanud saama rahastatud keskendus see pilootprojekt just nimelt Mustale merele, kuid järsku need rahad läksid hoopis teise piirkonda. täiesti killustunud on äh, see rahastamissüsteem praegu. see mm, kindlasti on hoobiks äh, piirkonna tööstusele tööstus kannab selles piirkonnas väga olulist rolli ja härra Kovatšev ütles, et, et muidugi oleks tore, kui ka teised, kui mitte ainult rumeenlased ja bulgaarlased sõna võtaks selles küsimuses. järgmisena variraportööride see, seast saab sõna härra Vaigel. aitäh! ma vabandan, et ma hiljaks jäin Äh, ma pidin olema mujal, pidin osalema hääletusel äh, arengukomisjonis. ma tahaksin tänada ja õnnitleda meie kolleegi Ungureanot selle väga sisuka ja üksikasjaliku raporti eest. minu arvates on ta äh, teinud väga põhjaliku analüüsi, ma ei hakka kordama seda, mida kõik teised on juba öelnud, tegemist on tähtsa regiooniga Euroopa Liidu jaoks, regiooniga, kus on esindatud väga paljud riigid ning mitte kõik need riigid ei äh, ole võrdsel kaugusel teel Euroopa Liidu suunas. meil on kahepoolsed lepingud mõnedega nendest riikidest mõnedel nendest riikidest on ka väga oluline roll mängida selleks, et töötada välja Euroopa Liidu konstruktiivne strateegia selle piirkonna jaoks. võib-olla peaksimegi just lootma nende riikide peale, ootama nendepoolset panust sellesse strateegiasse seda strateegiat tuleb edasi arendada, võib-olla peaksime sellele pühendama rohkem aega ja energiat. see strateegia annab panuse regiooni stabiilsuse suurendamisse, tegemist on Euroopa Liidu naabruspiirkonnaga nagu te teate, on selles piirkonnas konflikte ja seetõttu võib-olla me peaksime võib-olla äh, üles näitama suuremat aktiivsust, kui me nende külmutatud konfliktidega üritame tegeleda. samuti peaksime aitama neile konfliktidele lahendust leida. Musta mere regioon on väga oluline ka energia vaatevinklist, seda on raportis juba rõhutatud ja ma ei hakka seda üle kordama minu arvates on väga oluline ka see, et me pööraksime erilist tähelepanu Musta mere strateegias just nimelt inimõigustele, demokraatlike institutsioonide rajamisele ning demokraatliku süsteemi ülesehitamisele. demokraatia tuleb jalule seada kõigis regiooni riikides, eriti nendes, mis on teel Euroopa Liidu suunas. aitäh! aitäh, härra Vaigel! Eh, te olete siin komisjonis alati teretulnud, isegi kui te hiljaks jääte. ja nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni esindaja. aitäh! kõigepealt paar sõna sissejuhatuseks, eh, tänamaks eh, meie raportööri. esitatud on väga sisukas raport, hõlmab mitut huvitavat mõtet ja on suunatud tulevikku ja ka annab ülevaate sellest, mida me oleme teinud tänaseks. tasakaal on hea ja see on kindlasti eh, tugevaks aluseks edasiseks tööks. paari sõnaga tahaksin siiski meelde tuletada, et Musta mere sünergia on ainult üks osa meie Musta mere poliitikast meil on erinevate regiooni riikidega väga tihedad suhted, mis on kõik osa sellest Musta mere strateegiast. Musta mere sünergia keskendub äh, koostööelementidele, ühtsetele elementidele, see on asi, mida minu meelest tuleks siin meelde tuletada. ma ei hakka rääkima kõikidest nendest huvitavatest ettepanekutest, mis on esitatud, äh, me teeme kindlasti äh, tööd kõikide nende kallal väga huvipakkuvad. Äh, meie jaoks on äh, loomulikult äh, prioriteedid samad, julgeolek, ränne ja nii edasi, need on küsimused, mis peaksid kindlasti olema peegeldatud ka strateegias ja loomulikult peavad olema arvesse võetud ka konkreetsetes tegevuskavades siis. võib-olla aga mm, ja ma teen lühidalt paar sõna ka selle kohta, et minu meelest ei tohiks alahinnata seda, kui raske on kogu seda asja ellu viia. antud piirkond äh, on äh, keeruline, äh, selles raskuses on erinevad tahud, aga võib-olla tänane lähenemine, see on olnud seni selline Äh, väikeste sammudega tippimine, tehniline lähenemine on, on tingitud just nimelt sellest, et tegemist on äh, raske piirkonnaga. meil on isegi sellise tehnilise lähenemisega olnud äh, suuri raskusi ja seega on täiesti selge, et, et mitte miski ei ole iseenesestmõistetav rakendamisraskused, jah, on täiesti selge, meil peab olema Euroopa Liiduna väga selge nägemus selle regiooni jaoks ja minu meelest ei ole õige eh, see ja raportöör nii ka ütles, et nendest raskustest peaks tekkima raskusi meie visiooni jaoks. meil peab olema jätkuvalt selgus selle kohta, mida me tahame ja pärast muidugi on siis jah, võib-olla rakendamisraskused, kuid äh, visiooni ei tohiks silmist kaotada ja, ja vastavalt sellele edasi liikuma ja otsustama siis juba raskusepõhiselt, mida teha. ja nüüd lõpetuseks äh, üks element, mis alati äh, tuleb nagu tõrvana meepotti, nimelt meil on väga konkreetsed äh, logistilised äh, tingimused, millega tuleb arvestada ja, ja on räägitud aga ka poliitilistest tingimustest, millega tuleb arvestada, eriti osade piirkonna riikidega, kuid äh, lisaks sellele on ka meil veel haldusraskused ja rahastamisraskused ja ma tõesti arvan, et kui me tahame mingisugust rolli mängida selles piirkonnas, siis tuleb sellele kõigele välja kujundada väga selge hind, mida see läheb meile maksma äh, Äh, nii rahaliste vahendite osas, aga ka näiteks äh, personaliressursi osas ja administratiivressursi osas. ja me peaksime vältima seda, et me uusi lootusi ei tekitaks ja uusi pettumusi sellega kaela ei tooks. me peame selle väga tõsiselt läbi mõtlema, nii nagu saadikud ka on öelnud välisteenistuse loomine loomulikult on suurepärane võimalus kuidagi asjad liikuma saada ja kuidagi ümber kujundada senised poliitilised prioriteedid ja, ja ka vahendid, rahalised vahendid, suur tänu! aitäh! aitäh, härra Bichet, et te nii selgelt ennast väljendasite. ja nüüd annaksin lõppsõnaks sõna raportöörile, härra Ungureanule. aitäh! meil toimus juba väga viljakas arutelu, äh, väga palju huvitavaid ideesid, seisukohti. ma püüan teha lühidalt, ma arvan, et meil juba on olemas kokkulepe, mis puudutab äh, Musta mere tähtsust. ma olen teie kõigiga nõus, et tegemist ei ole Rumeenia, Bulgaaria ja Kreeka küsimusega. Mustmeri ei ole enam mingi regionaalne küsimus. tegemist on äh, Euroopa küsimusega, probleemiga, mille nii positiivsed kui negatiivsed aspektid arenevad edasi. härra Scholz äh, juhtis väga selgelt tähelepanu nendele väljakutsetele, mis meie ees seisavad julgeoleku valdkonnas Äh, samuti rääkis ta narkokaubandusest selles piirkonnas. härra Kovatšev äh, täiesti õigesti kõneles äh, jällegi narko, narkokaubandusest, relvakaubandusest. samuti jäi mulle kõrvu mõte, et sellele probleemile ei ole kahepoolset lahendust samuti olen ma nõus härra Kovatševiga selles osas, et äh, pääste ja otsingud, probleemid Mustal merel tuleb kiiresti lahendada. viimase paari kuu jooksul on äh, meil äh, läbi mitme traagilise juhtumi selgunud, kui oluline see on proua Nikolaiga olen ma nõus ka selles osas, et Musta äh, meremees sünergiaga eriti palju ei juhtunud, aga nagu härra Pichet ütles, äh, Musta mere sünergia ei ole ainukene poliitika selle regiooni jaoks, aga ma tahaksin ka rõhutada seda, et Musta mere regiooni ei tohiks alahinnata, sellel regioonil on tohutu suur potentsiaal samuti olen nõus härra Kirilloviga selles osas, et äh, kui äh, Rumeeniast ja Bulgaariast saavad Schengeni ruumi liikmed, siis Musta mere piirkond muutub veelgi olulisemaks ja sellest võib saada uus Vahemeri. Äh, vastuseks Kreeka kolleegile härra Hadži Georgiole tahaksin öelda seda, et meil on toimunud selliseid kohtumisi, kahe tuhande kaheksandal aastal Kiievis toimus ministrite kohtumine. ning ma kutsuksin üles selliseid äh, kohtumisi ka edaspidi korraldama. härra Preda rõhutas äh, veel kord, kui oluline see strateegia piirkonna jaoks on, ma arvan, et selles osas oleme me kõik üksmeelel. härra Vaigel kõneles inimõiguste probleemidest. ma arvan, et ka see teema tuleb raportis tõstatada. lõpetuseks äh, härra Boucher Äh, märkused. ma leian, et ta tegi väga hea analüüsi, analüüsides siis Mustamere eripära nii juriidilisest kui ka strateegilisest seisukohast ning tegu on tõesti piirkonnaga, kus meil on üsna keeruline tegutseda, meil ei ole Äh, veel kõik probleemid selja taga, nagu härra Pichet ütles, me ei tohiks alahinnata seda piirkonda. loomulikult äh, me ei, võib-olla ei suuda, äh, me ei suuda lahendada probleeme ilma rahata. kui me tahame selles piirkonnas olulist rolli mängida, siis me peame olema järjepidevad ja järjepidevus peab olema ka meie rahastamises see on kõik, mis mul hetkel öelda oleks, aitäh teile, härra esimees. aitäh. nii, siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teisipäev, kuueteistkümnes november, keskpäev. punkt seitse on päevakorrast ära võetud ja sellega on meie tänahommikune istung lõppenud. ning tahaksin öelda, et algab äh, kohe täpselt üksteist kolmkümmend ehk siis kümne minuti pärast algab laiendatud juhatus, aitäh!